lugupeetud eksperdid, head kolleegid, lugupeetud osalejad, soovin teile kõigile tere tulemast sellele kuulamisele, mille korraldavad eelarve, eelarve kontrolli, välisasjade arengukomisjonid Euroopa Parlamendis ja see puudutab äh, Euroopa rände äh, rahastamisvoo äh, hindamist, kaasa arvatud välisusaldusfondide kasutamine ja tänase kohtumise eesmärk on hinnata, mil määral alates aastast kaks tuhat viisteist peamiselt on Euroopa Liit toime tulnud äh, rändega seotud väljakutsetega, kasutades tema kasutuses olevaid vahendeid, mil määral on ta neid kohandanud või uusi loonud ja seda tihtipeale äh, väga äh, kiirelt, keerulises olukorras ja pingelise eelarvega, nii et siin me räägime siis mitmeaastase finantsraamistiku rubriigist neli. Need on siis väljaspool Euroopa Liidu piire finantseeritavad tegevused. kuueteistkümnendal mail möödunud aastal me, meil oli äh, äh, libe eelarvekomisjoni ja eelarve kontrolli komisjoniga äh, arutelu äh, just rubriigi kolm üle ja nende rahade kasutamise üle ja nüüd me siis tegeleme vahenditega, mis siis liiguvad Euroopa Liidu piirest väljapoole, kui neid seal kasutatakse, kuni siis nende tõhususe hindamise ja kontrollitegevusteni välja. me hindame ka, missugust missuguse kogemusi saame siit siis äh, tallele panna järgmiseks finantsraamistikuks ja meil on kaks banaali, äh, paneeli, kõigepealt siis äh, uus rahastamismudel ja teine paneel käsitleb siis kohalikest tegevustest kohalikul tasandil ja endastki mõista saavad siis arutelul Äh, pärast äh, küsimuste-vastuste voorus kõik osaleda. Äh, kuulamine kantakse ka veebis üle. kõigepealt annan sõna väliskomisjoni asepresidendile härra Javier Couso-Bermuile, palun. aitäh, kõnelen hispaania keeles ja teen seda lühidalt kuna meil on ka väga palju äh, raportööre, keda mm, ära kuulata koos ekspertidega äh, väga sobival hetkel. möödunud äh, nädal näitas meile, et rändeprobleem on äärmiselt tõsine, mis ei ole veel lahendust leidnud Euroopas. nägime Mm, seda laeva, millel oli kuussada kakskümmend üheksa meest, naist ja last, sealhulgas sada kakskümmend kolm saatjata alaealist, ehm, mis jäi no, avamerele triivima, kuna liikmesriigid ei lubanud eh, sellel randuda. ja eh, ministrid tõdesid, et eh, Äh, siin on tegemist äh, läbikukkumisega. aga möödunud nädalal nägime ka, et komisjon tuli välja äh, määruse mm, eelnõuga, kus pannakse paika tulevased välistegevuste finantseerimise vahendid ja siin jõuamegi siis selle põhi, ühe põhipunktigi, punktini siis hinnata Euroopa Liidu välistegevust rände vallas. meil on siin ka mõningaid äh, kogemusi välisasjades vahendite kasutamisel, just rändevoo haldamisel ja arutamegi neid väljakutseid, äh, mis on siis äh, seotud nende protsesside läbiviimise ja jälgimise ja kontrolliga. ja tahaksime ka näha, kuidas siis äh, see kõik äh, peegeldub äh, komisjoni ettepanekus ja võttes arvestades seda, et kaks finantsinstrumenti ühendatakse üheks ja ka seda siis, et kuidas võetakse arvesse rände eripärasid selles endastki mõista, me oleme avatud kõigile reformidele, me oleme nõus sellega, et meil on tarvis uusi vahendeid strateegilisema, ühtsema, paindlikuma ja tõhusama välistegevuse läbiviimiseks. samas peame tagama, et äh, lihtsustamine äh, ei äh, toimuks läbipaistvuse ja aruandekohustuse arvelt kõigepealt äh, saab sõna proua Elizabeth Collet, kes juhib ähm, Euroopa Rändepoliitika Instituuti, seejärel Kristjan Lefler, äh, välistegevuse äh, asepeasekretär, seejärel Kun Tunz, Defco ase Äh, direktor ja pärast teda härra Popovski, kes tegeleb siis äh, naabruspoliitikaga, Digineer. nagu te teate, on aeg meil piiratud, seega ma palun kõigil äh, sõnavõtjatel mm, mm, piirduda kõigepealt siis ekspertidel seitsme minutiga. esmalt saab sõna proua Kollet aitäh, mul on väga hea meel täna siin äh, viibida. ja mina siis äh, räägiksin äh, üldiselt möödunud aasta kogemusest ja täpsemalt siis sellest, mida me oleme sellest õppida saanud. ja see töö rajaneb ühel uurimusel, mille viisid läbi minu äh, Äh, kolleegid äh, siis äh, nii-öelda büroos ja ka intervjuude näol oluliste osapooltega kokkuvõttes võib öelda, et tegemist on olnud eksperimenteerimise ja innovatsiooni ajaga ja Ehm, äh, kuna see kriis siis toimus aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, siis et jõupingetusi pidi kiirelt äh, koondama ja sel ajal siis nii kasu, äh, mm, võeti kasutusele siis hulgaliselt lisavahendid aastal kaks tuhat seitseteist veel kolm koma seitse miljardit eurot lisata siis äh, rände eelarvesse ja see on tegelikult äh, toimunud ka teiste eelarvevahendite äh, ümberpaigutamisega ja on olnud ka hädaolukordade vahendite kasutamist, nii et need nüüd tundub, et me oleme jõudnud sellega teatud piirini, need hädaolukordade vahendid on ammendatud Mm, sest tundub, et rohkem paindlikkust ei ole võimalik eelarvest välja pigistada. Mm, meil on ka äh, uusi rahastamisvahendeid olnud, nii et äh, mõned äh, jah, on, ametnikud on seda võrrelda, võrrelnud pesumasinaga, et vahendid on segunenud ja näiteks üks euro läks siis aastal kaks tuhat viisteist Türgi äh, pagulaskriisiks ja sealt võeti siis ära äh, ühinemiseelset abi, et seda äh, kasutada ja siis Süüria toetamiseks aastal kaks tuhat kuusteist tõsteti uusi vahendeid Äh, ja võeti kasutusele, nii et äh, äh, vahendeid kokkuvõttes on siiski väga-väga palju sellele pühendatud. aga tegelikult väga vähestel inimestel on ülevaade sellest üldse, kuidas see süsteem toimib ja kuidas tegelikult fondide vahel neid rahasid on liigutatud ja me oleme päris palju näinud ka seda, et on uusi rahastusinstrumente, Medadofond, mis on siis äh, Süüria ähm, ähm, pagulastele äh, abi, siis on Euroopa Liidu äh, usaldusfond äh, Aafrikale äh, ja siis Türgi äh, pagulasrahastu see oli siis, äh, hõlmab endas humanitaarabi ja ka mittehumanitaarabi ja need äh, on tulnud siis erinevatest äh, allikatest ja lisaks sellele ka liikmesriikidest. ma arvan, et need fondid on sellepärast kasulikud, et nad võimaldavad mastaabisäästu saavutada Türgi pagulasrahastu äh, puhul näiteks üks koma üheksa miljardit äh, eurot, üks koma äh, seitse miljardit erinevatele mm, projektidele. nii et kui te teate, kuidas süsteemid toimivad, siis tegelikult mm, on selge, et äh, nende rahade kasutuselevõtt on toimunud äh, väga kiiresti, nii et äh, kuidas siis jälgida üldse, et see on toimunud tõhusalt ja asjakohaselt, on teine küsimus. nüüd vahendite koondamise puhul on viivitusi olnud ja me küsisime ka intervjuude käigus, et äh, miks see nõnda oli ja seal oli mitmeid põhjuseid, mis välja toodi, nimelt äh, paljudel organisatsioonidel on nüüd oma äh, ametid, mis teevad, äh, viivad läbi projekte ja neil olid juba rahastusvahendid äh, määratud sihtotstarbeliselt ja nad olid ka Euroopa fondidesse äh, ette näinud juba rahastusi, nii et äh, oleks pidanud seda dubleerima ja Euroopa äh, Liidu eelarve puhul on neil ka äh, e äh, liikmesriikidel äh, hulk kohustusi juba võetud ka välistegevustes, nii et ähm, siit ei ole võimalik väga palju enam välja pigistada. nii et nüüd on siis lisa välistegevused naaberriikides, mida ähm, planeeritakse muud äh, küsimused äh, puudutavad äh, veel seda, et üheksakümmend protsenti nendest vahenditest peab olema siis arenguabi ja ja seal on tegelikult olnud palju erinevaid eesmärke, sealhulgas ka julgeoleku küsimused, nii et see ka piirab tegelikult Euroopa fondide äh, äh, kasutamist. ja kui me vaatame seda siis, et äh, keda rahastatakse, sest siin on hulk erinevaid agentuure, aga nüüd ehk ähm, mõned järeldused, mis me oleme teinud. esiteks siis äh, põhjendus, põhjendused, et kuidas me siis äh, neid protsesse äh, juhime ja määratleme ja kõigepealt siis ja äh, räägitakse jah, väga palju nendest ähm, algpõhjustest, mis enam eriti palju ei tähenda ja loodetavasti nüüdseks äh, me oleme aru saanud, et äh, suurenev äh, arenguabi ei tähenda seda, et arenguriikidest siis mobiilsus väheneks ja kui inimestel tegelikult sissetulekud suurenevad, nad võivad hoopiski mobiilsemaks äh, muutuda, mitte tingimata Euroopasse liikuda, aga üldisemalt hakata rohkem liikuma, see tuleb ka arvesse võtta ja on ka mitme, mitmes mõttes äh, keerulisemaid äh, suhteid, siis näiteks ka harjumused, kuivõrd on siis osa piirkonna majandusest teatav, teatavat tüüpi liikumised nii et äh, arengu äh, äh, seisukohast siis, kui te ühes kogukonnas teatud, teatud asju räägite, siis tegelikult üsna lähedal teises kogukonnas tegelikult on hoopis teised põhimõtted ja arusaamad, nii et seda kõike tuleb ka arvesse võtta. teiseks asjaolu, et Euroopa Liidul on tegelikult väga mitmetisi ja ka vastukäivaid eesmärke. julgeolek, humanitaar, inimeste, inimarengu eesmärgid ja väga palju raha läheb ka julgeolekule, piiride haldamisele ja inimesed on öelnud, et kohapeal tegelikult on see takistanud äh, majanduse toimimist äh, piirkonnast, nii et kuidas kõik need äh, erinevad vastuolulised prioriteedid omavahel liigenduvad, on oluline küsimus. ja teine probleemide ring puudutab seda siis, kuidas Euroopa Liit saab tulevikus olla nii proaktiivne kui ka reaktiivne ja see uus loodud fond mm, eeldab siis, et äh, püütakse siis äh, mõlemat ja leida tasakaalu nende kahe vahel. kui me siis äh, erinevad fondid nagu koondame sellesse suurde fondi kaheksakümmend üheksa Eh, miljardit siis naabruspoliitikasse, siis eh, kes siis eh, seda haldab ja sellest ülevaadet oma, omab. aga ma arvan, et see on väga tähtis ja tähtis on ka aru anda ja neid protsesse kontrollida. nüüd, mis puudutab rahastust, siis on tõesti väljendatud ideed, et peab olema paindlikum äh, ja tõhusam ja ka aruandlus on äärmiselt tähtis. me peaksime Mm, mõtlema ka selle peale siis, mis oleks äh, rände äh, tegevuste rahastamise puhul äh, niisugused eesmärgid, millega me taha, milleni me tahame jõuda või kuidas seda siis hinnata. praegu on see väga primitiivne, et hinnatakse tagasipöördumiste hulka näiteks, aga meil on tarvis täpsemaid kriteeriume, et millega siis seda rahastuse edukust hinnata ja ma arvan, et siin äh, kontekstis on siis äh, ka järgmise äh, eelarves võimalik seda ette näha, sest selle eelarve puhul on liiga e, e, hilja, aga me peame mõtlema siis järgmise fondi perioodi jaoks nendele kriteeriumidele, aitäh. tuletaksin meelde, et meie ajaraamistik on väga napp, nagu te teate, suulistel tõlkidel on käimas töövaidlus ja seepärast me peame lõpetama hiljemalt kell kaheksateist kolmkümmend. nii et eksperdid, palun, kas te sooviksite piirduda seitsme minutiga oma sõnavõttudes? Le deuxième intervenant est monsieur Christian Lafleur järgmisena saab sõna härra Kristjan Lafler. Euh, aitäh. esimees, ma üritan tõepoolest teha lühidalt. kõigepealt äh, mõned märkused poliitika raamistiku kohta. kuidas rände välisrahastamine on arenenud, kuidas seda on ellu rakendatud, siin on TFK ja Desineeri kolleegid ka, kes on väga hästi kursis rahastamise juhtimisega. viimastel aastatel oleme näinud muljet avaldavaid arenguid, on terviklikum ja uus lähenemine rändele, kus ränne on võetud arvesse meie suhetes kolmandate riikide regioonidega tervikuna. uued partnerlussuhted, äh, rõhuasetus jagatud vastutusel. ja on juba ka öeldud, et instrumentide osas meil on usaldusfond Aafrikaga, meil on Türgi pagulasrahastu, on partnerlusraamistik terve rea riikidega. Aafrikas on teisi regionaalseid projekte teiste maailma osadega. ühine tee edasi näiteks Afganistaniga. oleme soovinud äh, rände kui ühe mõõtme kaasata meie suhetesse. see lähenemine on hakanud ka vilja kandma. see on struktuurne küsimus, see ei anna otseselt vahet kiireid tulemusi. peame kõigepealt äh, arusaamise ja koostöö paika panema. kuid oleme näinud saavutusi, tugevdades koostööd kolmandate riikidega rändevallas äh, äh, üksiklahenduste põhjal iga partneriga oleme ära kuulanud kõikide ootused ja lootused, oleme ka poliitilist panust suurendanud kahepoolsel tasandil ja regionaalsel tasandil ja isegi mitmepoolsel tasandil, kus läbirääkimised käivad ülemaailmse rändepakti üle. selge näide on meie suhted Aafrika Liiduga ja Aafrika Liidu komisjoniga kus meil on kahepoolsed järelmid ambitsiooni tippkohtumisel eelmisel aastal. me valmist-, meil on dialoog äh, kogu kontinendiga, kus me tegeleme rändega ja väljakutsetega, räägime Euroopast ja Aafrikast ja kahe kontinendi suhetest ja oleme kujundamas ka kolmepoolset koostööraamistikku, äh, kuhu on kaasatud ka ÜRO. seda siis üldisemalt tasandil ja konkreetsemalt ka Liibüaga, kus kõik osapooled on äh, poliitilise kohustuse võtnud, Aafrika Liit, Komisjon, Euroopa Liit, erinevad äh, Euroopa Liidu talitused, IOM ja UNHCR, ÜRO poolelt. sellega on kaasnenud ka kiire rahastamine, Euroopa Liidu usaldusfond ja kasutamine, siin on väga selged tulemused olnud näha alates eelmise aasta novembrist, detsembrist. ja töö jätkub ning äh, laieneb Liibüa ametivõimudega selleks, et hakata tõhusamalt võitlema inimkaubandusega. oleme kõige kõrgemal tasandil ja tehnilisi tasandil missioone korraldanud Liibüasse. enne suve toimusid tehnilised visiidid ja pärast äh, kõrgemate ametnike tasandil. nüüd algpõhjustest rääkides. eelmisele kõnelejale viidates, see justkui ei tähenda väga palju algpõhjusega tegelemine, seda oleme juba viiskümmend aastat üritanud teha läbi arenguabi, kuid me ei ole seda teinud väga fokusseeritult või nüansseeritult. viimastel aastatel oleme aga üritanud ja eriti rakendades areng äh, ra,, usaldusfondi, oleme üritanud nüansirikkamalt läheneda, vaadata pro-, projektide konkreetseid mõjusid ja üritanud läheneda ka terviklikumalt oma analüüsis. oleme uurinud, mis on see, mis põhjustab äh, väljarännet, äh, liikuvust. integratsioon on tähtis mõiste, aga sellel on ka väga erinevad mõõtmed, sageli räägitakse majanduslikust või sotsiaalsest integratsioonist, kuid see on ka poliitiline inimene peab kogukonna elus, riigi elus osalema, tal peab olema tunne, ta suudab mõjutada tulevikku läbi selle riigi struktuuride, sedasorti integratsioon on muutunud üheks väga oluliseks mõõtmeks meie tänases tegevuses. nüüd töötame koos selle nimel, et meil võiks olla terviklikum struktureeritud äh, finantslähenemine järgmises MFF-is tahame arvesse võtta üldist poliitilist konteksti ja rändeolukorda iga konkreetse partnerriigiga siin tagame, et rändepõhine tegevuse rahastamine on terviklik osa kogu meie tegevusest partnerriikidega kõikjal maailmas ja oleme veendunud, nagu laual olevates ettepanekutes ka näha on, nõukogu ja parlamendi ette eelmisel nädalal, et kui me kaasame rände üldisesse konteksti, kus meil on ühtne instrument, millega me haldame suhteid muu maailmaga, kuna kuivõrd kõik on omavahel seotud, kui me tegutseme ainult ühes valdkonnas, siis ei anna see tulemusi ja siinkohal ka lõpetan suur tänu, härra Lahler. Je vais essayer de faire euh, aussi bien que Christ. härra Tuuns, äh, eelkõneleja äh, kõneles seitse minutit kaksteist sekundit, üritan olla sama tõhus, suur tänu. ma arvan, et äh, tõepoolest väga suurepärane võimalus siin sõna võtta teemal, mis arengupoliitika kontekstis on väga tähtis kedagi ei üllata, et ränne on prioriteet ja sellel on otsene mõju selle, kuidas me töötame, see peegeldub ka uues Euroopa arengupoliitika dokumendis, konsensuses ja see peegeldub ka meie tegevuses. üritan, üritan piirduda mõnede üldiste märkustega teile huvi pakkuvatel teemadel kõigepealt rääkides rändest ja arenguinstrumentidest, oleme alati juhindunud kahest põhimõttest. esiteks, kui kasutatakse olemasolevaid instrumente, esimees on nimetanud sõna eelarvegalaktika siin, aga kui me valime instrumente, siis me teeme seda alati tuginedes mandaadist. see on meie jaoks otsustava tähtsusega, sest me tahame õiguslikust alusest alati kinni pidada ja kasutada ja jääda eelarvevahendite piirangute juurde ja teine põhimõte on partnerlus. see on põhimõtteline küsimus arengupoliitikas, partnerlus, partneritega dialoog, äh, geograafiline spetsiifiline kontekst, milles me tegutseme, on olnud teine põhimõte, millest oleme juhindunud ja see on endaga kaasa toonud kaks kolm olulist teemat. esiteks see, mida me konkreetselt teeme, see on laiem teema kui Aafrika, aga eriti Aafrikaga on meil väga hea näide Valetta tippkohtumise deklaratsioon ja tegevuskava, kus on kõikehõlmavad ja tasa, tasakaalustatud lähenemine rändele see on kõige meie tegevuse tuumaks kogu rändeportfellis. tegeleme algpõhjustega. see võib tunduda küll väga üldine mõiste, aga see on ka igati asjakohane, sest rändest rääkides seaduslikust või mitteseaduslikust, kokkuvõttes on tähtis aru saada, mis on liikuma panevad jõud, miks inimesed lahkuvad kodust, oma kodu, kogukonnast, mida keegi ju ei eelista esmajärjekorras ja miks nad liiguvad mujale. teine on vaja paremini mõista neid mehhanisme. teiseks, seaduslik ränne ei ole mitte ainult ebaseaduslik, vaid on ka seaduslik ränne osaliselt Euroopasse, kuid ka regioonisiseselt toimub seda palju see seaduslikku rännet oleme toetanud Aafrikas ja osaliselt ka Aasias. ja kolmandaks, ümberasustatud isikud regioonisiseselt. tüüpiline näide on see, mida me näeme Aafrika sarve piirkonnas, suurimad pagulaslaagrid maailmas on seal Dabadi, Dababi laager, Lõuna-Sudaan on praktiliselt kokku varisemas ja väga vähesed nendest pagulatest tulevad Euroopasse, miks? sest äh, nad paigutatakse nii palju kui võimalik regioonis võimalikult hum-, humaanselt. me oleme toetanud väga oluliselt neid riike, vastuvõtteid, kogukondi, toe-, neid pagulasi ja ümberasustatud isikuid Aafrikas, samuti Afganistanis, nii riigisiseselt kui naaberriikides oleme väga palju toetanud nende inimeste hakkamasaamist Äh, pagulased ja ümberasustatud isikud. Nei-, neljas tegevusvaldkond on äh, võidelda inimkaubitsejate ärimudeliga. see ei ole mitte lihtne, aga kui me vaatame, mis me oleme ära suutnud teha Agadeshis ja piirkonnas, paljud teenisid elatist lihtsalt inimeste vedamisest, alternatiivide pakkumisest, tegutsedes ka konkreetselt konkreetses majanduses, kus me oleme üritanud pakkuda alternatiivsed mudelid, siin oleme hakanud muutusi nägema koha peal. ja viimane, vabatahtlikud tagasipöördumised, eriti Liibüast, kus nad viibivad kohutavates tingimustes, kus nad saavad tagasi pöörduda olukorda, kus nende olukord on parem. kõik, selleks on meil ka tööriistakast, ma ei hakka sellest pikalt rääkima, Kristjan juba rääkis sellest, oleme kasutanud paljusid instrumente, aga peamine on muidugi Euroopa Liidu usaldusfond. tulemused, see on meie jaoks tähtis. meil on teadusuuringute fond või õieti mitu, mis on seotud geograafiliste piirkondadega, sest me tahame mõista koostöös uurimisasutustega, et millised täpselt on põhjused, mis toimib ja mis mitte. teiseks on meil järelevalve ja õppimissüsteem. lisaks auditile ja hindamistele, mida me ise läbi viime, anname me ka ko, koostame ka väljaspool aruandeid. see on olemas ka Euroopa Liidu usaldusfondi veebilehel, kus äh, on ära toodud raporti tulemused, mis on ka positiivsed, et kuidas meie tegevused äh, on aidanud vastuvõtvatel kogukondadel luua majanduses uusi võimalusi, kuidas on võimalik toetada kohalikku juhtimist läbi struktuursete lähenemiste ja kuidas on lühiajalist tegevust võimalik kombineerida pikaajalise strateegiaga. ja lõpetuseks tulemuste kohta paar sõna. loodetavasti Lindamäe Kevan tuleb selle juurde tagasi hiljem. oleme tihedat koostööd teinud ka Euroopa Parlamendiga, Arengukomisjoniga, toimus äh, tege, mis seos Ugandasse ja Senegali ja selle tulemus on olnud positiivne. me oleme suutnud äh, tõesti näidata meie usaldusfondi tegevuse tulemuslikkust ja samuti kahepoolsed programmid. ja see kajastub ka struktureeritud dialoogis volinik Nimitsa see on meie kompliment. Six minutes cinquante-neuf. väga tubli, kuus minutit äh, viiskümmend üheksa sekundit. ja nüüd härra Popovski. aitäh. praegu on õige hetk äh, vaadata tagasi viimasele kolmele aastale ja teha järeldusi alates aastast kaks tuhat viisteist. Äh, ühelt poolt siis äh, muutus meie lähenemine, äh, raha summad suurenesid märgatamisväärselt, aga me muutsime ka viisi, kuidas me oma raha kulutasime koostöös liikmesriikidega, seda oli hädasti tarvis, kuna seda oli vaja siis seoses nende uute vahenditega mida me kasutusele võtmis, võtsime. nii et ähm, võtsime siis need uued, ähm, uute prioriteetide rahastamise e, ette. kõigepealt siis oli äh, Euroopa, äh, Aafrika usaldusfond, siis Türgi pagandusrahastaja, Süüria äh, fond ja tegime tihedat äh, koostööd partnerorganisatsioonidega ja päritolu, transiidi ja sihtriikidega. Äh, äh, keskendusime just Põhja-Aafrikale, siis Kesk-Vahemere rändeteele Türgi puhul siis ja oli siis Liibanon, Jordaania mis siis olid äh, luubi all seoses äh, äh, Süüria pagulasrahastuga. võib öelda, et olukorda arvestades tulime siiski päris hästi toime, kui me Liibüa olukorda vaatame, siis me teame, et olukord on veel keeruline, seda arutatakse endiselt pidevalt, me keskendusime siis äh, pagulaste abistamisele, stabiliseerimistegevusele. ja nüüd üks näide, kakskümmend kaheksa tuhat tagasisaamist, saatmist on läbi viidud, see on tõesti suur hulk. isegi kui pagulaste hulk riigis on märgatavalt suurem, Türgi pagulasrahastu kohta Äh, võib öelda, et äh, suutsime selle väga kiiresti äh, ellu viia, siis oma standardeid arvestades kahe aastaga võtsime kasutusele kolm miljardit eurot, kaks miljardit kulutati möödunud aasta lõpuks. nüüd siis on see järgmine kolme miljardiline osa ees ja meil oli Äh, näiteks äh, kolm ja pool miljonit süürlast, kes elavad äh, Türgis ja sellest oli ka palju kasu kohalikele kogukondadele, ehitati palju eluasemeid, koole, haiglad ja nii edasi ja nüüd keskendume rohkem sotsiaalmajanduslikele aspektidele, töökohtade loomisele, süürlaste integreerimisele Türgi tööturule Lähis-Idas, Liibanonis ja Jordaanias keskendusime inimeste tööting-, elutingimuste parandamisele, ka mm, tööle ja vastuvõtvate äh, vast-, kogukondade toetamisele, sest projektide taga on ju tegelikult äh, tõelised äh, välisinimesed ja väga oluline on just keskenduda noortele, me ei taha kadunud põlvkondi luua sellega, näiteks äh, äh Türgis siis äh, on äh, koolis käivaid noori kuussada tuhat, mis on väga hea äh, tulemus ja me oleme seega äh, saanud ka näha, kuidas siis äh, Ehm, inimeste elu tõesti muutub eh, tänu Euroopa eh, Liidu eh, toetuse kasutamisele. alustasime aastal kaks tuhat viisteist ja asi läks väga kiiresti, me laiendasime ka mõnede vahendite geograafilist ulatust ka Lääne-Balkanis ja Armeenias on nüüd see Süüria rahastu kasutusel. me laiend-, toetame neid veel veelgi. mainisin seda uut kolme miljardit, mis sel aastal ehk kasutusele võetakse ja Põhja-Aafrika rändetee eh, eh, puhul oleme siis ka eh, samamoodi teinud, seal on viissada miljonit umbes. see vahendite hulk ja ehm, siin on ka käsitletud äh, usaldusfondide äh, küsimust äh, siin parlamendis ja ma arvan, et ehm, see ehm, mm, sellega seotud olukord paraneb veelgi, et siin konsolideeritakse neid vahendeid ja, ja saab siis neid paremini ära kasutada mis puudutab äh, järeldusi, siis äh, tõesti äh, õppisime tehtud, läbi viidud tegevustest, need instrumendid on Äh, head eesmärgid on head, siis see kümneprotsendiline kulu, äh, eesmärk kulutada siis äh, rände küsimusele, siis ka rände survega tegelemine ja siin me oleme ette näinud ka sellist reageerimisvõimalust või kohanemisvõimalust, mida meil varem ei olnud, kui me nägime, et me peame looma täiesti uusi struktuure ja vahendeid, et selle rändekriisiga toime tulla, aitäh! aitäh, kuus minutit kakskümmend kaks sekundit, suurepärane. Vamos a abrir ahora el, el turno de, de palabras y tenemos una palabra pedida de la señora Bergiat. Y luego... Yeah, sorry, my name's up, up there because I'm coming up there later. Um... jah, Linda Mäkan Äh, mul on kaks äh, küsimust, esiteks Kristjan Leflerile, te mainisite uusi ähm, tulevasi programme. ma tean, et äh, on DJ Home Migration algatus, kas sinna kaasatakse ka mingeid väliseid aspekte? kogu selle ähm, paketi raames ja ma ütlen, mõtlen, et Äh, te ütlesite, et see äh, välispoliitika ei jää kuidagi sellest äh, välja, et see tegelikult kuidagi liitub selle algatusega sujuvalt. ja Kun Juns mainis Abidžani tippkohtumist seal ei olnud äh, võimalus kõiges kokku äh, leppida, et äh, kõik Aafrika riigid oleksid öelnud, et suurepärane mõte, vastupidi, Euroopa Liit pidi palju survet avaldama, et kokkuleppele saada ja ma arvan, et me peaksime oma hinnangutes ka olema ausamad ja siiramad selles suhtes, mis koha peal toimub, mida inimesed sellest arvavad ja võib-olla Nigeri äh, minister ka ehk saab meid valgustada hiljem selles osas, nii et ma arvan, et ähm, äh, tuleks äh, ausalt faktidele näkku vaadata, et mida me oleme saavutanud ja näiteks naabruspoliitika osas me teame, et ähm, haridusega seoses on seal väga palju probleeme. meil on eesmärk jah, et äh, Jordaanias, Liibanonis ja Türgis äh, ja Süüria äh, pagulased siis käiksid koolis möödunud aasta septembris, siis et keegi ei jääks kõrvale haridussüsteemist, aga me teame, et see nõnda ei juhtunud. nii et me peaksime siiski vaatama äh, ausalt, et mis toimub ja mis on meie väljakutsed ja kuidas edasi minna, nii et siin tuleb ka teha väga raskeid poliitilisi äh, valikuid. ja kas äh, lisaks sellele siis äh, komisjonis on asjad edasi liikumas, nii et ma loodan, et tulevikus need Mm, strateegilised otsused äh, seoses äh, vahendite kasutamisega äh, kaasavad nii nõukogu kui ka parlamendi, sest kui me küsime, et kes siis selle strateegilise otsuse vastu võttis need vahendid koondada ja kasutusele võtta, siis me tegelikult ei teagi täpselt nüüd erinevad nõukogu kohtumised, aga parlament eriti seal ei osalenud nii et ähm, ma sooviksin, et ähm, parlament oleks strateegilistes aruteludes palju rohkem kaasatud. ja mis puudutab siis mm, probleemide äh, hindamist, et me peaksime ka mm, selgemalt siis äh, ise mõistma ja selgitama, mis on meie strateegilised äh, eesmärgid Äh, proua Veržia. jah, nüüd on siis meil üheksateistkümnes juuni. Äh, homme on rahvusvaheline pagulaste päev teatavasti ja äh, siis saame ametlikku statistikat olukorra kohta. täna saame EASO-lt Euroopa Liidu kohta käivad andmed ja äh, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametlikult samuti. esimeses äh, dokumendis rõõmustatakse selle üle, et nii-öelda rändesurve äh, on vähenenud nelikümmend neli protsenti ja samal ajal on meil siiski ülemaailmne pagulaskriis jätkub kuuskümmend kaheksa ja pool miljonit inimest on möödunud aastal pidanud oma kodukohast lahkuma, ehk siis iga eh, inimene kahe sekundi tagant eh, ja eh, tegemist on nüüd inimestega, kes lahkuvad oma Äh, riigist, siis äh, kaks koma üheksa miljonit äh, aastatel kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist, üheksakümmend protsenti ähm, toimub arenguriikides ja naaberriikide vahel sellest rändest, nii et mida meie siis teha saame? me oleme kasutanud ära kogu eelarve paindlikkuse, me valmistame aasta lõpuks ette üldist pagulaskokkulepet tegemist on siiski kõige rikkama piirkonnaga maailmas ja meie võtame siin vastu kaks koma seitse miljonit pagulast, on nüüd vähem kui Türgi kusjuures ja nõuame kogu aeg, et äh, teised riigid, kes on märksa suurem, keeru-, keerulisemas olukorras, teeksid rohkem jõupingutusi meil on siin tõeline probleem, nimelt kus on siis äh, need äh, ühelt poolt siis äh, seaduslikud ja teisalt siis ebaseaduslikud sisserändajad, me sulgeme järjest oma uksi ja mul tekib küsimus, mida me lähiajal ette võtame, sest kui eelarve paindlikkust enam pole, kui me oleme kõik rahaliste vahendite võimalused ära kasutanud ja kui ma vaatan järgmise äh, finantsraamistiku eesmärke, siis Euroopa äh, Liit äh, jätkab ikkagi äh, liikmesriikide egoismiga ja ei ole mingit juttu üldisest holistilisest lähenemisest, nii et kui te vaatate neid dokumente, millele ma viitasin, siis on tegelikult uskumatu, missugust rändepoliitikat me siin teeme aitäh, järgmisena saab sõna härra Pööge. jah, suur tänu, esimees. meie olukord viimastel aastatel on olnud väga keeruline ja me ei ole olnud selleks piisavalt valmistunud. kriisiga toimetulekuks me ei olnud valmis ja nii me nägime ka seda, et UNHCR ei omanud piisavalt vahendeid, et kriisiga toime tulla just kriisi kõrghetkedel. me ei oodanud sellist pagulaste hulka ning rahvusvaheline koostöö ei toimi piisavalt hästi. rahvusvahelised organisatsioonid peavad kerjama riikidelt vahendeid selleks, et nad üleüldse saaksid kiiresti midagi ära teha tagantjärele tuleb meil ikkagi arutada ka seda, mil määral Euroopa Liidu ning ka teiste maade arengupoliitika on tõepoolest edukas olnud viimase viiekümne aasta jooksul või oleme me seadnud endale täiesti valed eesmärgid? projektide toetamine on päevakorral ja ning selleks on, see eeldab ka analüüse, andmeid. kuid küsimus on selles, kas see, mida asutamislepingu seitsmekümne kaheksas artikkel ette näeb, Euroopa Liidu sisemised tegevused, see, sellega ei ole piisavalt arvestatud. nüüd tekib küsimus kui ma kuulan siin äh, kõnelejate hinnanguid olukorrale ja vaatan tegelikke arve, äh, siis ma näen, et näiteks Saksamaal äh, on meie varjupaigataotluste arv kuust kuusse kuskil viisteist, kakskümmend tuhat ning kriisi ajal oli see kuuskümmend tuhat ja rohkem veel see tähendab, et midagi siiski on toimunud, mingid arengud. Need inimesed, kes ei ole suutnud oma kodumaal vastu pidada, kes on oma elu pärast põgenenud, nende olukord on siiski äh, kergemaks muutunud või on olukord selles, et äh, et vahendeid ei ole kasutatud õigesti kuid äh, positiivsed äh, tulemused koostöös äh, teiste riikidega mind huvitaks, mida me siin konkreetselt oleme saavutanud, millised on need arvulised näitajad, on näiteks Türgi pagulasrahastu osas. Türgi on teinud pagulaste jaoks rohkem kui enamik Euroopa Liidu liikmesriike, see on tegelikult fakt nüüd Jordaania ja Liibanon, sellest ei ole midagi räägitud. või siis on loomulik, et me keskendume Süüriale, Liibüale, mõnedele Aafrika riikidele. kas te võiksite nimetada, millised, mida on saavutatud näiteks Türgis inimeste aitamises konkreetselt ning järgmisel tasandil siis juba mida tehakse selleks, et praeguste kriisidega toime tulla, mida on vaja teha selleks, et inimesi aidata, et neil oleks võimalik leida näiteks tööd, et neil oleks võimalik end rakendada, millist abi nad vajavad, kui kõik on tõesti nii hästi, nagu te siin kirjeldasite, siis need inimesed ei pea enam edasi rändama. milline oleks, milline on tegelik olukord, oleksin tänulik info eest. mina isiklikult äh, olen, olen mitmel korral käinud Lähis-Idas, Gaziantepis, Türgis, näiteks Jordaanias, Liibanonis ja Gaza sektoris ja Jordani jõe läänekaldal. ja mul on jäänud mulje, et Euroopa ei ole seal eriti nähtav. sageli äh, on tegemist ÜRO allasutustega, kuid Euroopat ei ole kusagil näha kui partnerit nendes riikides, kus me tegutseme. ma tahaksin küsida, kas see on tahtlik valik või on see paratamatus kas Euroopa ei võiks olla nähtavam? teine küsimus on seotud koordineerimisega. Nendes riikides, kus Euroopa tegutseb läbi, on esindatud, seal asuvad ka liikmesriikide esindused. ja ähm, mul on tekkinud küsimus, kuivõrd äh, seda tegevust koordineeritakse. kas meie lähenemine on piisavalt äh, koordineeritud ning samuti, mis on meie esindajate teekaart nendes erinevates riikides. mul ei ole jäänud muljet, et see teekaart oleks eriti selge, mul on jäänud pigem tunne, et igaüks teeb, mis suudab ja menetlused ja otsuste langetamise tähtajad, kõik see peab käima läbi Brüsseli. et mulle tundub, et seal on teatud inerts ja ja viivitused menetluste kohta. härra Popovski ka mainis seda. osalesin juhtimiskomitee ühel koosolekul, see on väga-väga suur kogu, kõik liikmesriigid on esindatud. üsna hämmastav. kas juhtimise vallas ei oleks võimalik leida sellist lahendust, mis äh, võimaldaks meil asju tõhusamalt ja vähem formaalselt asju ajada. liikmesriikidel on ju kõikidel oma esindused Euroopa Liidus, ma ei tea, kui palju maksma läheb iga selline koosoleku korraldamine. aga kus on siin lisaväärtus, küsiksin ma. jah, võib-olla me niimoodi jah, oleme kõigi vastu viisakad, aga aga meil oleks siiski vaja sätteid, mis oleks äh, tõhusamad ja asjalikumad. minu arvates juhtimine on siin võtmesõna. kas me oleme suutelised Euroopa Liiduna tegutseda, samas olles liikmesriikide poolt esi, esindatud, kuidas äh, rändeallikad kuivatada, selle kõigega on väga kiire ja võib-olla Aquariuse Odüsseia tekitas äh, siin elektrilöögi ja see võimaldab meil otsustava sammu edasi astuda suurema tõhususe suunas. Bueno, hay pocas intervenciones, pero unas cuantas preguntas. Entonces, si quieren ustedes responder. rohkem sõnasoove ei ole, kuid küsimusi on väga palju Teil on nüüd kolm minutit aega kõneleja kohta, et vastata ning palun järjest. I listened in spanish, but I guess uh, three minutes. Äh, kuulasin hispaania keelt otsa, aga sain aru vist, et kolm minutit vastuseks, jah? kolm ja pool minutit tegelikult, sest et äh, te ei tarvitanud oma kõneaja krediiti ära. hea meelega jagan seda kolleegidega, aga üritan vastused kokkuvõtlikult esitada kõigepealt Jordaania, Liibanon, konkreetsed küsimused ja haridussektor. see teave on olemas. mul ei olnud ajapiirangu põhjusel võimalust sellest täpsemalt rääkida. Türgi kohta mul ei ole täpselt arve, aga Liibanonis, Jordaanias on tase suhteliselt kõrge, päris eesmärki saavutatud veel ei ole, Türgi olukord on parem ka infrastruktuuri tõttu ka kogu süsteem toimib. kõik see on olemas meie veebilehel. aga võin seda, võin selle ka teile edastada, nii et siis saate need. muster on põhimõtteliselt sama koolimaterjalid, õppevahendid, koolid, õpetajate koolitus, koolitajate, õpetajate värbamine Jordaanias, Liibanonis tegemist on väiksemate riikidega, proportsioon on suurem ja pagulaste kogukonnad on tohutu suured. rändesurve, härra Pööge küsimus, on ka põhjust meil uskuda, et meie tegevus hakkab vilja kandma. Kesk-Vahemere tee vahe eelmise aasta ja aasta kaks tuhat kuusteist vahel seitsekümmend neli protsenti vähem saabujaid. surve muidugi endiselt on olemas ja inimesi saabub, aga arvud on vähenenud. see eeldab pikaajalisi jõupingutusi erinevates valdkondades, aga me näeme, et see on hakanud toimima. tuleb ka kohaneda, mainisin järgmist Türgi pagulasrahastut haridus, tervishoid, kogukondade stabiliseerimine, töökohtade loomine, sotsiaalmajanduslik areng, kogukonna tasandil on meie järgmine prioriteet järgmistel aastatel. ja juhtimine ja rakendus, kord, nähtavus, olen nõus. see on, volinik Haan räägib sellest kõikide, kõikidega ÜRO allasutustega, et me tahame, et kui me ei ole midagi teinud, siis me tahame tõesti, et see oleks ka nähtav, et see toetus on tulnud Euroopa Liidult. ÜRO ametitel on otsustav roll, nelikümmend kaheksa protsenti abist läheb läbi rahvusvahelise tasandi, ÜRO, UNICEF ja teised. ja arvatavasti see ka ei muutu, aga ka me, aga me oleme küllaltki tähelepanelikult suhtunud sellesse ja ka dialoogi pidanud nendega. nüüd korraldus. mõned need organid on üsna suured, liikmesriigid aga peavad oluliseks äh, seda juhtimiskomitee tegevust Türgi rahastu osas. ja juriidiliselt asi natuke erineb usaldusfondist kõik liikmesriigid peavad panustama ja kõikidel on oma koht ja seepärast ongi see nii suur. aga Süüria usaldusfond, mida juhata, mille juhtkomiteed juhatan, äh, on ainult miljon eurot, panused on väiksemad ja ka rühm, äh, liikmesriikide rühm on väiksem ja vastutuskohustus äh, lasub meil ja läbipaistvuskohustus samuti. ja ma loodan, et äh, ka teie käite edaspidi nendel üritustel, see on meie jaoks tähtis. siis me saame kuulata ka teie nõuandeid seal. aitäh, ja lisan ka mõned kommentaarid. kõigepealt äh, ausalt tulemuste esitamine. miks ma tsiteerisin väliseid raporteid, seda just sellepärast, et meil on kalduvus näidata pigem klaasi kui pooltäis klaasi, mitte kui pooltühja. nii et parem, kui on, kui keegi teine ütleb, et klaas on pooltäis mis ei tähenda, et me oleme leidnud siin mingisuguse võlukepi, mis aitab meil lahti saada arenguprobleemidest, nagu Kristjan ütles, on need eksisteerinud juba viiskümmend aastat ja mis pane, mis on üks äh, liikuma panevaid jõudusid. kliimamuutus on üks hiljutisi alles, aga tema mõju on järjest suurenenud. tahan nüüd aga öelda et me oleme hakanud nägema tulemusi koha peal, oleme näinud, äh, mis toimib äh, ja mis ei toimi. ja see on võib-olla kõige olulisem viis mõõta edusamme. ehk siis, et me saame aru, mis on toiminud, mis mitte. sama nüansseeritud lähenemist tuleb rakendada ka poliitikas Valeta deklaratsiooni raskused, Abidžaani deklaratsioonist oli juttu. kui on puhtpoliitiline arutelu sel tasandil, siis äh, peame seda arutama põhimõtteid, äh, tugisambaid, tasakaalu ja see on alati keeruline. nüüd, kus me kohapeal aktiivselt tegutseme, on palju lihtsam partneritega ühist keelt leida ja arutada, mil-, mida rahastada, mida mitte ja mida kokkuvõttes teeme, aitab partneritel hakkama saada oma väljakutsetega, pigem nende väljakutsetega, need, kui meie omadega. ja siin me jõuangi juhtimise juurde, strateegiline aspekt ja menetlused. ma saan aru, et sellised kohtumised äh, võivad tunduda kohmakad ja ka meile mõnikord tundub nii. aga nagu kolleeg ütles, ma arvan, see strateegiline osa on tähtis osa koosolekust, sellepärast kutsutakse ka sinna Euroopa Parlamendi liikmed. see on see koht, kus toimub arutelu tähtsate strateegiliste suuniste osas sellepärast me teeme ka vahet sellel, mida me teeme ja mida me ei tee. Eh, järgmisel, järgmises eh, komitees, see on oluline otsuseid langetav kogu, koordineerimine liikmesriikidega, see tõesti toimub nagu ikka, liikmesriigid tahavad rohkem meid koordineerida, kui lasta ennast koordineerida. osana Euroopa Liidu tegevusest, kuid kõik, mida me usaldusfondis teeme, seda arutatakse ka koha peal liikmesriikides. see tähendab, et doonorite koordineerimine on üsna põhjalik ja ulatuslik. ja koordineerimine liikmesriikidega toimib ja päris hästi. ja kui me otsused langetame konkreetsete projektide osas komiteedes, siis enamasti läheb asi üsna sujuvalt just sellepärast, et töö on juba eelnevalt ära tehtud. ja viimane märkus nähtavuse kohta. nähtavuse kallal me töötame, aga väga sageli, välja arvatud, kui me ametitega koos töötame, ÜRO-ga, oleme partneritele hästi tuttavad ja abisaajatele ka. ja on teada, nad teavad, kust raha tuleb kes teeb koostööd kohaliku valitsusega, vabaühendustega, kes rahastab. mõningatel juhtudel nähtavus on poliitiline ja mitte nii väga seotud Euroopa lipuga. suur tänu, härra Lefler. aitäh, palju on juba kolleegide poolt ära öeldud lisaksin ainult paar sõna. võib-olla nendest kuulsatest äh, algpõhjustest rääkides, härra esimees, te ütlesite, et kuidas saaks kuivatada need rändeallikad. vastus on, me ei saagi seda teha, me ka ei taha seda teha. me ei ürita seda teha, me üritame nii palju kui võimalik tegutseda selleks, et äh, peale sunnitud lahkumised peatada. Äh, aga ränne kui selline on osa inimloomusest. inimesed on alati soovinud kuhugi rännata, otsida uusi väljavaateid. väljakutseks on on teha nii, et see oleks valik ja mitte vajadus. ja see on seotud meie struktuurilise koostööraamistikuga, meie tööga, mida me teeme pikaajaliselt koos partneritega Aafrikas, Aasias, Lähis-Idas või mujal. see on kokkuvõttes ülemaailmne töö ja kõikehõlmav töö, majandus, sotsiaalvaldkonnad. rääkisin rände allikate kuivatamisest, siis ma ei eita, et ränne on sama vana nagu kui üleilmastumine, aga mõnikord ala areng on selline, et see kiirendab protsessi ja ränd ja et annab rändeks põhjused inimestele, kes tegelikult oleks tahtnud koju jääda. see on tõsi, aga nagu proua Kallet ütles, sageli näeme, et kui meil on tegemist äh, madala arengutasemega, areng ja jõuame kõrgemale arengutasemele, aga siiski algetappi, siis sellel etapil ränne kiireneb, sest äh, on, on tekkinud vahendid ja on ka juba ootused, mida ei ole võimalik koha peal rahuldada. ja seal tuleb teha jõupingutusi selleks, et tekiksid tingimused, kus inimesed leiavad koha peal lahendused tulevikku, kui nad seda soovivad, omaenda ühiskonnas, omaenda kogukonnas. ja on alati ka neid, kes ürit-, otsivad tuleviku väljavaateid mujal, nagu on seda teinud ka miljonid eurooplased. see on seaduslik ränne ja ÜRO praegune öö, töö üleilmse rände kokkuleppe osas on väga tähtis selleks, et, et vastutust jagaksid kõik, kogu rahvusvaheline kogukond. Linda McEwen küsis, kuidas on seotud välisinstrumendid ja DG Home ehk sisemised instrumendid? vastus on sisemised instrumendid tuginevad, on suunatud peamiselt selle, mida Euroopa Liidu siselt tehakse rände haldamiseks. nii vastuvõtusuutlikkuse kui piirikontrolli kui muude teemade osas. meie tahame keskenduda välismõõtmele, kuid äh, mitte piirduda sellega, et see oleks eraldatud rändeinstrument, me tahaksime, et see oleks üks äh, üldistest teemadest meie koostöös. sest äh, ränne toimub kontinentide siseselt ja teiste kontinentide vahel. mõni aeg tagasi käisin Lõuna-Aafrika rändedialoogi üritusel ja väga sarnased on Lõuna-Aafrika väljakutsed võrreldes mõnede Euroopa Liidu liikmesriikidega, see on lausa üllatav ja nad tahavad ka jagada kogemusi, uurida, kuidas koostööd teha. kaasa arvatud sisepoliitiline negatiivne mõju, ksenofoobia ja teised inetud nähtused, mida oleme samuti kohanud. peame tegelema terve rea teemadega. ja loodetavasti järgmise finantsraamistikus on meil suurem paindlikkus, mis võimaldab ka instrumente kombineerida nii sisemisi kui väliseid. algne entusiasm Abidžasmis, Abidžaanis ei olnud tõesti tohutu, aga, aga tõin selle Lõuna-Aafrika näite. näiteks töö, mida me teeme koos Aafrika Liiduga. see on palju rohkem huvi tekitanud ja kaasa haaranud ja viimane märkus veel äh, juhtivkomitee kohta ja juhtimise kohta, see ava-, on tõesti muljetavaldav oma suuruses ja kõik tahavad nendele üritustele tulla. seda ütles ka proua McEwan, kui me räägime uutest instrumentidest ja nende kohta tehtud ettepanekutest tuleb palju rohkem tähelepanu pöörata sellele, kuidas meil võiks olla tõeline strateegiline planeerimine, mis kaasaks parlamendi ja liikmesriigid, aga mis annaks meile strateegilise ülevaate, mitte puht tehnilised projektipõhised arutelud, nagu meil on juhtivkomitees. aitäh, proua Kolet! väga lühidalt, palun! mõttekojad ei tegutse kunagi lühidalt. nii palju on juba ära öeldud, aga ütleksin ainult äh, kõigepealt hoiatus. kui palju Euroopa Liit saab saavutada ja kui palju Euroopa Liit tahab tegelikult üldse saavutada? piiri haldamine, kontroll, sellest kõigest räägitakse eksternaliseerimisest samuti me räägime arenguteemast ja algpõhjustest. Need kõik teemad on väga komplekssed, ärgem hin-, alahinnakem seda. aga siiamaani, aga varemalt kuni aastani kaks tuhat viisteist rännet alahinnati välispoliitikas, nüüd on aga tekkinud surve ja see on prioriteetide hulgas liikunud üles. meil on võimalus uue eelarvega ja uue uus ühendatud fond, mis võimaldab meil mõelda selle üle, kus on rände õige koht eelarves, mis on täpselt need eesmärgid, mida üritame saavutada ja kuidas ära hoida kokkupõrked erinevate fondide ja, ja pädevusvaldkondade vahel, arenguvaldkond, humanitaarabi. nii et äh, nüüd meil on võimalus sügavalt järele mõelda ja siis koostada eelarve, mis vastab sellele. küsimus ei ole mitte rahastamise suuruses ainult, vaid ka kuidas rahastatakse, kui tõhusalt kavandatakse tegevust ja kuidas ja kes neid ellu viib. Merci, merci à nos quatre experts. suur tänu, aitäh neljale eksperdile ja nüüd mm, peame arengukomisjoni äh, presidendile oma koha siin jätma ja eelarve kontrolli äh, komisjoni asepresidendile samamoodi Uh, good afternoon, colleagues. We can uh, start the, uh, the second panel. hästi, head kolleegid, nüüd saame alustada teise paneeliga. meil on siin nüüd kaks äh, äh juhti äh,. Mm, minu kolleeg on siin, Linda McCavan arengukomisjonist äh,, et siin on siis nüüd, nagu näete, kaks äh, Ühendkuningriigi äh, parlamendisaadikut seda paneeli äh, juhtimas nii et äh, esimeses äh, paneelis me vaatasime tulevikku ja nüüd hakkame äh, vaatama olevikku. nägime, et ehm, seda kõike, mis juhtub ka praegu ja tulevikus ja praegu siis täpsemalt vaatame olukorda äh, koha peal, võttes arvesse siis Euroopa Liidu finantseeritud uusi tegevusi või siis äh, traditsiooniliste või siis uut tüüpi rahastamisvahendite kaudu nii et äh, kui muidugi räägitakse sellest, et peab olema tõhusam raha kulutamisel, tuleb tuleb äh, jälgida, et ei oleks pettust ja korruptsiooni ja tuleb jälgida ka seda, et äh, raha kulutataks äh, tõhusalt ja mõjusalt. ja see ongi siis tänase pärastlõuna üks kandvaid ideid, kui me vaatame, kuidas, millist mõju on siis Euroopa Liidu rahastamine äh, Äh, avaldanud, meil on kõigepealt härra Massoudou, kes on Nigeri äh, rahandusminister, äh, proua Bihari Concordist, mis on siis vabaühenduste konföderatsioon, tema on rändeekspert ja siis on Chris Jurek Briti nõukogust ja kes juhib siis Euroopa arengukoostöö võrgustikku ja viimaks Bob Arnold ka Briti nõukogust ja tema äh, on äh, Nigeeria ja muude ähm, piirkondade äh, usaldusfondi programmi juht. ja nüüd annangi üle siis sõnajärje oma kolleegile Lindale, aitäh ja aitäh kõigile komisjonidele, kes aitasid täna seda kuulamist äh, korraldada ühel ähm, kõige pakilisemal äh, teemal Euroopa Liidus täna ja mul on hea meel, et meil on siin Nigeri rahandusminister. mul oli juba äh, rõõm kohtuda mõnede teie parlamendi liikmetega ja Libeki kohtumisel kaks nädalat tagasi Äh, kodanikuvabaduste äh, komisjoni pärast seda, kui Claude Moraes käis äh, Nigeris ja mm, rääkis siis meile, kuidas Aafrika usaldusfrondi kasutatakse. teame ka, et Niger on kõige rohkem kasutanud selle fondi rahastust ja ka Euroopa Arengufondi rahastust nii et äh, mis on siis äh, kasu, mida teie oma riigile selles kõiges äh, näete? ja samas me peame olema ka ausad, rohi ei ole alati nii roheline, kui tundub. Ugandat mainiti enne, meie komisjonist käis seal ka maikuus missioon, nägime, kuidas seal usaldusfondi vahendeid kasutatakse sealsed äh, pagulased on põhiliselt naised ja lapsed, üheksakümmend kaks protsenti, need on Lõuna-Sudaanist ja lähevad äh, Ugandasse. ja eesmärgiks oli siis äh, just tegeleda erinevad fondid siis rahastasid erinevaid tegevusi, siis ühelt poolt siis seoses äh, Ähm, ainult pagulastega või siis äh, kogu äh, rahvastikuga, nii et äh, nagu ka eelmine kõneleja ütles, endastki mõista, me teame, et Aafrika riikides tegelikult on ju kõige suurem hulk maailma ähm, põgenikke ja sugugi mitte Euroopa Liidus. Uganda on äh, Äh, siin teisel kohal pärast Türgit, kui äh, maailma äh, andmeid vaadata ja see on ka üks maailma vaesemaid riike. siis proua Bihari Concordist. ja esindab siis liikmesriikide agentuure, seejärel Briti nõukogu esindajad ja siis ka Bob äh, Arnold, kes saab siis rääkida oma äh, kogemustest kohapeal Nigeerias. nii et äh, me peame siin ausalt vaatama, mis on toiminud ja mis mitte ja ka meedias on kritiseeritud ähm, teatud tegevusi, öeldes, et raha ei lähe sinna, kuhu tarvis, nii et äh, küsimus ongi, et missugused on siis väljakutsed inimestele, kes töötavad äh, koha peal. nüüd annangi sõna siis äh, üle kõigepealt härra Masudule, Nigeri Nigeri äh, rahandusministrile kaheksa kuni kümme minutit on teil aega. Euh, euh, aitäh. kõigepealt äh, suur tänu, et saan võimaluse osaleda teie mõttevahetusel ja väga murettekitaval teemal nii teie kui ka meie jaoks, äh, rände teemal, mis praegu Äh, ähvardab ka teie riikide demokraatlikku tasakaalu, nii et tegemist on teie jaoks äh, olulise äh, mureküsimusega ja seda on ta ka meie jaoks. ütleksin ka, et ka meie võtame pagulasi vastu oma riigis, ehkki meie riik on vaene riik näiteks kakssada äh, tuhat inimest tuli meile Liibüa kriisi tagajärjel, kolmsada tuhat Boko Harami äh, äh, tegevuse tagajärjel ja sada tuhat inimest Malist ja meie riigi elanikkond kokku on kakskümmend miljonit eurot ja rõhutan, et tegemist on vaese riigiga, nii et see on olukord, mis ei ole meile võõras. nii et see arutelu, mida teie siin peate, on teie institutsioonide jaoks väga oluline ja ka meie leiame, et tuleb äh, leida lahendus humaansele demokraatlikul viisil. Äh, seega mm, kõigepealt paar sõna Nigeri äh, kohta esiteks siis äh, te kindlasti te tunnete seda riiki, aga meenutan siiski, et tegemist on transiitriigiga. meil on siis äh, kagu, kirdes äh, Liibüaga ühine piir. meil on tuhat kilomeetrit ühist piiri ka Alžeeriaga põhjas ja kaheksasada kilomeetrit mm, piiri äh, Maliga, Mali põhjaosaga. nii et teate ju, mis Malis äh, on toimumas. ja lõunas on meil tuhat viissada kilomeetrit piiri Nigeeriaga ja Tšaadi järv on seal. nii et äh, selge on, et me oleme nii-öelda kriiside ristumiskohas äh, nagu ma ütlesin, oleme me äh, transiitriik, Agadesi äh, linn on siis selle probleemi äh, keskmes, seal on kuskil äh, selline äh, tuhande ruutkilomeetri raadiuses äh, kogu see probleem siis on väga terav. et kui joonistada siis niisugune ring, siis tegelikult näeme, et Äh, see kontrollitav ala on äärmiselt äh, suur. nii et see on niisugune äh, ruumiline geograafiline aspekt, millega tuleb siis toime tulla rändevoogude kontrollimisel ja ju haldamisel. meenutaksin ka, et see piirkond on raskes olukorras ka muudel Äh, põhjustel. kakskümmend aastat äh, tagasi äh, oli iga kümne aasta tagant põud, siis iga viie aasta tagant, aga nüüd on üle aasta väga pikad põuaperioodid ja see on kliimamuutuste tagajärg, mis muudab ka rahvastiku järjest vaesemaks ja tekitab tohutuid pingeid. kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel Saheli piirkonnas ja Lääne-Aafrikas oli Rahvusvahelise Valuutafondi äh, programme, millest väga palju juttu ei olnud. Äh, äh, küll pidi piirama erinevaid kulutusi Äh, sotsiaalvaldkonnale, julgeolekule ja nii edasi. Äh, mõnes mõttes oli tegemist kaotatud aastatega, sest riigid äh, muutusid nõrgemaks ja kogu see protsess algab perifeeriast, mistõttu defitsiit kasvas, riik, riikide võlad ja siis pärast seda tulid siis muud kriisid, julgeoleku äh, olukorraga seotult ja mille tagajärjeks oli siis äh, see, et tekkis selline Liibüa võimuvaakum või ei olnud enam võimalik siis protsesse äh, kontrollida selles riigis, mis on toonud selle mm, kaasa tänase keeruka olukorra, mis on laienenud. Äh, lisaks sellele siis julgeoleku küsimus äh, seoses perifeeriaga, äh, perifeersete piirkondadega, äh, riigid, äh, riikide funktsioonid järjest kadusid ja sellega käis kaasas siis selline majandusolukorra teisenemine, kus oli siis nii-öelda esmalt tavaolukord, põhisissetulekuallikas oli turism, aga nüüd on see täielikult kadunud, kuna julgeolekuolukord on niivõrd halvenenud ja selle asemel äh, on meil nüüd äh, kuritegelik äh, majandus. Äh, kõigepealt siis narkokaubandus ja teiseks siis nii nagu riigid järjest seal kokku varisesid, ka inimkaubandus, migrantidega kaubitsemine. nii et see kriminaalne äh, majandustegevus äh, kasvas tohutult ja paljud nende piirkondade inimesed äh, saavad oma sissetuleku kas otseselt või kaudselt nendest kahest valdkonnast. nii et seda kõike ei saa siin vaadata nii-öelda eraldiseisvana tegemist on tegelikult selle piirkonna ühe põhilise majandustegevusega. varem elati turismist, aga nüüd on elatusvahendiks äh, need erinevad illegaalsed äh, kaubitsemised, nii et äh, meie jaoks on see suur probleem. muidugi meil on siin see julgeolekufond, aga see on kõik lühiajaline äh, lahendus ja isegi lühiajaliselt on see keeruline, nagu ma ütlesin, äh, on meil tuhat äh, ruutkilomeetrit, mida me peame väga piiratud vahendite abil äh, kontrollima. Nendestki mõiste Euroopa Liit pakub meile abi, meil on siin eraldi üksusi selleks loodud, kuid see on ikkagi väga-väga suur piirkond olukord on ähm, paranenud märgatavalt, kuid see ei ole piisav ja see ei ole jätkusuutlik ja kolmandaks tuleb vastata põhiküsimusele, nimelt äh, kuidas siis äh, selle kuritegevuse äh, asemele mm, saada nii-öelda legaalne majandustegevus. ja lisaks sellele, kuna me nägime, et tegemist on põhiküs-, põhi, põhjuseks oli siin riigi funktsioonide äh, nõrgenemine, siis kuidas anda riigile tagasi siis äh, tema nii-öelda valitsemisfunktsioonid? administratsioon, riigi haldusaparaat, ka nendes riigi äh, sotsiaalne, sotsiaalsed ülesanded, hariduse ja Äh, sotsiaalvallas, nii et äh, meil on vaja äh, kõigepealt kiireloomulisi lahendusi. senised vahendid on neid ka pakkunud, aga meil on tarvis ka sisulisi reforme, mille abil siis juurida lõplikult välja see kuritegelik majandustegevus, asendada see legaalse tegevusega ja teisalt, teisalt siis anda riigile uuesti, riikidele siis tagasi äh, tema juhtimis- ja sotsiaalsed ülesanded. et kuidas seda teha, meil on tarvis eelarvelisi vahendeid ja kõikide nende tegevuste äh, koordineerimist nende riikide äh, osalusel. nii et äh, seda ma tahtsingi öelda oma kiires ülevaates olukorrast koha peal, aitäh um.! Ähm, aitäh, härra minister, selle ülevaate eest äh, teemadesse, nii nagu teie neid näete. Te rääkisite ka oma tohutust ülesandest, elades äh, piirkonnas, mida ümbritseb ebastabiilsus, äh, ränne, areng, julgeolek, kõik need teemad on omavahel seatud, seotud. suur tänu selle ülevaate eest, järgmisena saab sõna Concordia esindaja proua Fanni Bihari, võib-olla seleta, millist organisatsiooni täpselt esindate? aitäh, on suur au olla siin ja võtta sõna pärast härra Mossu Tuud. oma lühikeses kõnes räägiksin äh, põhimõttest, mille alusel rahastatakse tegevusi. esindan organisatsiooni Act Alliance meil on ühised väärtused Lissaboni lepingus, inimväärikus, vabadus, võrdsus, õigusriik, inimõigused. põhiõiguste harta sisaldab ka mitte tagasisaatmise kohustuse, selle, et inimesi ei saa tagasi saata olukord tagasi, kus nende elud on ohus. liikmesriigid on kõik alla kirjutanud Euroopa Inimõiguste hartale. tuleta meelde ka liikmesriikide kohustusi rahvusvahelisel tasandil. Euroopa Liit tõepoolest saab kaitsta väärtusi ja tänu välistegevuse eelarvele on neid võimalik ka partnerriikides ellu rakendada. kuid samuti välisrahastamisinstrumente saab kasutada ka surve avaldamiseks ja oma huvide edendamiseks läbi tingimis, tingimuslikkuse pagulaskriisi tulemusena aastal kaks tuhat viisteist tehti olulisi muutusi rahastamisinstrumentides välistegevuses. Euroopa Liidu soov ränne välja juurida varjutas äh, arengukoostöö, mis tugineb partnerlusel kolmandate riikidega, kus äh, mõeldakse arenguabi tõhususele ja kus eesmärgiks on vaesuse väljajuurimine muutuse näiteks on Euroopa Liidu Aafrika usaldusfond. on ka näiteid, mis, programmidest, mis negatiivselt mõjutavad regioone. puuduvad tõelised partnerlussuhted abisaajatega, kohalikud kogukonnad ei osale programmide rakendamises, abi ärakasutamine Euroopa Liidu välishuvi, poliitiliste huvide nimel ja abi tingimuslikkus ei saa olla lahenduseks järgmises MFF-is. ränne jääb endiselt äh, poliitika valdkonnaks. peame mõtlema rändajatest kui arengu käivitajast, see on ainus mõistlik vastus. paindlikkus kriisidele reageerimine, mis keskendub ainult liikmesriikide huvidele. samuti on liiga kitsalt mõistetud rändepoliitikaid välisvahendites. see ei ole viis edasi, kui me tahame jätkusuutlikult toetada ränd-, arenguriike samuti on terve rida pretsedente nagu Euroopa Liidu Türgi kokkulepe või koostöö Liibüaga. inimesed seavad oma elud ohtu ega pööra tähelepanu Euroopa Liidu väärtustele. välistegevuses peab, peaks rändel olema roll, kuid vahendeid tuleb kulutada toetades arenguriike ning legaalset rännet tuleb toetada regionaalset liikuvust, on riike, kes sõltuvad rändest, kuid ka vabatahtlikele tagasipöördumistele võib vahendeid kulutada. mõelda tuleb taasintegreerimisele, tuleb keelustada kollektiivsed väljasaatmised, arenguabi ei tohiks kunagi kasutada sunniviisilisteks tagasisaatmisteks. tuleb ka algpõhjustega tegeleda kuid see peab tuginema põhjalikule analüüsile, konsulteerimisele väljarändajatega, kogukondadega, valitsustega. naiste, laste ja haavatavate isikute erivajadused tuleb arvesse võtta. Euroopa Liidu finantsabi eesmärgiks peab, peavad olema jätkusuutlikud lahendused, see peab kaasama demograafikud protsessid, õigusriigi, sotsiaalvajadused soolise õigluse ning sotsiaalsed teenused, mitte ei pea keskenduma rände väljajuurimisele, koostöö riikidega, mis võtavad vastu pagulasi, peab, peab olema olulisel kohal välistegevuses üle. üle kaheksakümne protsenti ümberpaigustatud isikutest jäävad arenguriikidesse. ümberasustatud isikute ja vastuvõtvate riikide vajadused vajavad arvesse võtmist. meil on vaja kohalike inimeste, kohalike valitsuste osalust, nad peavad osalema sisuliselt projektide väljatöötamisel ja rakendamisel. siseselt ümber asustatud isikud peavad samuti olema kaasatud nendesse programmidesse. tuleb toetada inimesi, kes vajavad rahvusvahelist kaitset ja tunnustamist, et neid ei saadetaks tagasi ja et neil oleks õigus taotleda varjupaika. Euroopa Parlament omab siin olulist rolli eelarve üle järelevalve teo-, teostamisel ja rõhutades Euroopa Liidu rolli, kui ta, kes, olles peamine abiandja. järjest olulisem on kaitsta inimõigusi, jätkusuutlikku arengut. me arves-, me loodame Euroopa Parlamendile, kes on inimõiguste eest peamine eestvõitleja. ootame koostööd teiega. ootame järgmist Euroopa Liidu eelarvet. tänan tähelepanu eest. suur tänu. ja nüüd kaks viimast kõnelejat. Kris Jurek on Euroopa Liidu esinduse esindaja, ehitab Briti nõukogu ja Rob Arnott, kes äh, saabus siia Nigeeriast. ja kes soovib esimesena? Kris Jurak. suur tänu. esindan Briti Nõukogu Euroopa Liidu institutsioonide juures, kuid hetkel kolme minutiga räägin praktikute võrgust ja Bob räägib rakendusprotsessist poolt ja vastuargumentidest. nüüd praktikute võrgustik, seal on viisteist Euroopa Liidu ametit ja meil on, seal on, kutsume Leedu Enida järgmisel nädalal meiega ühinema. tahame jagada teadmisi, ekspertteadmisi, pidada dialoogi institutsioonidega, parandada Euroopa Liidu arenguraamistikku, et see oleks tõhusam meil on väga hea meel, et meid on kutsutud tänasele kuulamisele. jätkame tööd. me aitame komisjoni paremini mõis-, selleks, et paremini mõista, kuidas ühine rakendamine peaks toimuma, et meil peaks olema Euroopa lahendus ülemaailmsetele väljakutsetele, keskendume siinkohal usaldusfondide teemale. järgmine praktikute võrgu liikmed tavaliselt juhivad usaldusfonde, mõnikord koos maailma erinevates osades ja jagavad mõningaid ühiseid tunnuseid. usaldusfondi mudelit mainitakse ka Euroopa konsensuses punktis kaks, eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend seega olekski nüüd aeg hinnata, kuidas seda on rakendatud. rääkides usaldusfondide läbipaistvusest, meie praktikute võrgustik tunnistab, et äh, valikuprotsessis on arenguruumi. Äh, kindlasti peaks olema veebileht ja tervitame sellekohaseid arenguid. usaldusfondid on katalüsaatoriks liikmesriikide suuremaks panuseks rände vallas. eesmärgiks on konkreetsed sihtgrupid ja kriisid, millega ei tegele teised instrumendid. kriisiolukord ja struktuurne arenguprogramm, humanitaarareng, kõik see kokku võimaldab parema ka, paremini kaasatud usaldusfondid arenguabisse. lisandväärtust see tuleb sellest, et meil on võimalik tegeleda uute väljakutsetega seal, kus puudub olemasolev raamistik. piiriülene, regioonidevaheline koostöö, seda kõike võimaldavad teised instrumendid. praktikute võrgustiku arvates äh, on meie peamiseks trumbiks reaktsiooni kiirus. otsuseprotsess on kiire ja programmide esitamine ei ole keeruline. ühine rakendus, lähenemine Euroopa Liidu organisatsioonide vahel ja kohalike organisatsioonide vahel, saame kasutada Euroopa Liidu ametite platvorme koha peal. meil on tõhus raamistik rakendamiseks, kontekstipõhine lähenemine ja mitte programmi tulemused selleks, et tagada asjakohasust koha peal ja selleks et kohalikud tunneksid osalust, mõnikord puudub, puuduvad liiklikud partnerid üleüldse. usaldusfondid võimaldavad ühist koostööd ja koordineerimist äh, suur doonoritega, Norra ja Šveits näiteks. sa, saame mõelda ka pikemale perspektiivile ja kogutud andmetele usaldusfondide poolt, kuid meie raamistiku liikmed tunnistavad ka, et on olnud väljakutseid, nendega on osaliselt tegeldud läbi läbipaistvamate menetluste ja keerukad olukorrad eeldavad ka suuremat paindlikkust, oleme tõdenud. Euroopa ametid on tegelenud ka oma sisemiste menetlustega. meie oleme siinkohal ka kohane instrument ja meie võrgustik soovitab Euroopa Komisjonil ka-, kaasata rohkem praktikuid koha peal, mõelda lepingutele ähm, haavatavates äh, keskkondades ja nüüd ma annaksin sõnajärje üle Boobile. okei okay,, thanks um.... ja suur tänu. ma olen viimased viisteist aastat nii teekirjaga ähm, tegelenud ja praegu tegelen siis Euroopa Liidu Äh, usaldusfondide küsimusega riikides, äh, siis mis on kõige rohkem Boko Harami äh, tegevusest mõjutatud, meil on koostöö siis kolmekümne kohaliku valitsusega, minu tegevusvaldkond on veidi kitsam ja siin siis, kui vastatagi küsimusele seoses Aafrika usaldusfondidega raha kasutamisega koha peal, siis saan rääkida sellest, mida me äh, seal oleme näinud ja mis järeldusi me oleme sealt teinud ja seda on ka äh, räägitud juba palju, äh, nimelt paindlikkuse ja kohanemisvõime küsimus seoses usaldusfondiga. ja just võttes arvesse seda, et see kontekst on väga ebakindel, ja see tähendab nüüd seda, et me siis saame kasutada ära võimalusi, kui need äh, avanevad, näiteks minu programmide äh, puhul on mõnikord äh, füüsiliselt võimatu koha peale minna, aga kui tekivad mingid võimalused, siis me neid kasutame. kui programmid on piisavalt ähm, paindlikud, siis me saame ka kohapeal paindlikumalt tegutseda. nii et see on tõesti meie soov et äh, see aitaks väga palju äh, lahendustele, lahenduste saavutamisele kaasa, kui oleks suuremat äh, paindlikkust nendes programmides. mis puudutab rakendamist, siis mm, selge on, et tegemist on äh, riskantsete ettevõtmistega, seega me ei saa väga äh, konkreetsete või ettemääratud programmikavadega sinna minna, meil on äh, tarvis võimalust ikkagi vastavalt olukorrale tegutseda ja seega ähm, programme tuleb, nende läbiviimist tuleb lihtsustada, mitte, mitte siis ainult kõiki neid meetmeid karmistada ja kontrollida nii et äh, mõnikord jah, me näeme, et asjad ei toimi, me lõpetame, teinekord saame jällegi kiiremini tegutseda tänu sellele. veel äh, usaldusfondi äh, äh, projektide kohta võib öelda seda, et need võiks olla äh, sellised äh, ülemineku äh, projektid, aga Äh, mitte ainult, need on nagu äh, sellised ehitusklotsid, äh, mille peale midagi üles ehitatakse või luuakse. Ähm, mis puudutab siis seal kirde osas läbi viidud ähm, programme, siis kõi-, see meil oli seal terve hulk siis erinevaid keskuses, kes vastutasid äh, erinevate äh, teemade eest, siis ma näen näiteks naistevastase vägivalla vastu võitlemise eest ja nii edasi. nii et äh, tegemist on hädaolukorras reageerimisega, aga seda tuleb teha nõnda, et see aitab kaasa uute süsteemide taristu ülesehitamisele, uue ühiskonna ülesehitamisele, nii et et äh, see äh, aitaks ka lahendada pikaajalist probleemi seoses äh, soopõhise vägivallaga. ja veel üks oluline teema on edukate projektide eeskuju ja ähm, Mm, see tegelikult ei tähenda seda, et äh, nad nii-öelda kopeeriksid äh, projekte, vaid lihtsalt äh, kasutavad ära seda, mis õpiti ja, ja üritavad seda siis uutele oludele kohandada. ja neljas asi, mida tahtsin mainida, oli vajadus mõi-, mõista konteksti mõnedes piirkondades, kus me tegutseme, siis see põhi eh, või kesk, keskvalitsus Nigeerias näiteks või ka kohalik eh, tase, tasand tegelikult ei, eh, ei sekku või ei suuda sekkuda, et meil on oma kontaktid kohalike kodu, kogukondadega. mõnede jaoks on see probleem või takistus kui me ähm, projekti äh, kaitseme ja meie leiame tegelikult, et see on pigem ähm, positiivne, sest me just suudame just koha peal, kus on kõige rohkem tarvis, äh, muutusi äh, läbi viia. ja paradoksaalsel kombel see annab võimaluse inimestele, kellel ei ole mitte mingit äh, esindust, tegelikult oma häält kuuldavale tuua kohalikul äh, tasandil ja sealt ka äh, edasi. ja viiendaks, koordineerimise küsimust tahtsin ka puudutada. väga palju on arutatud seda, et koordineerimine on vajalik ja öö, ähm, rakendajate äh, seisukohast ei saa e, oodata, et, äh, et see oleks selline spontaanne äh, areng, aga seda tuleb tegevuse raames üles ehitada. ja tuleb arutada juba algusest peale, et missugusena seda projekti nähakse ja tuleb struktuurides kokku leppida ja siis need ka toimima ähm, panna. ja viimaks ma leian, et äh, kogu see järelevalve, äh, hindamine, äh, kogemustest õppimine nii-öelda raha äh, tõhus ärakasutamine, siis ma võin öelda, et äh, endastki mõista äh, on kõik need asjad olulised, aga samas me peame ähm, tagama ka seda, et seda raha kasutamist saaks siis, selle tõhusust saaks hinnata Ehm, tihtipeale siis need otsused tehakse ehm, palju kõrgemal tasandil sellest, äh, nendest andmetest äh, lähtudes. nii et tulles tagasi selle juurde, mida enne siin mainiti, siis äh, võib öelda, et usaldusfondid on väga väärtuslik, kasulik Mm, vahend, mida nad alati ideaalselt toimiksid, aga väga hea lähtepunkt äh, on nad siiski nii hädaolukord kui ka pikaajalisemate struktuursete muut-, muutuste läbiviimiseks, aitäh! aitäh äh, nende äh, praktiliste äh, näidete eest, mida te mainisite, ma arvan, et need on olulised just nüüd, kui me uue programmi perioodiga tegeleme ja uusi instrumente sellesse kavandame, sest see paindlikkus on tähtis ja, ja siis ka seda riski, riski mittekartmine on oluline. et kui te äh, töötate kohalike kogukondade inimestega, nii nagu te mainisite, siis äh, me tõesti äh, toetaksime niisugust lähenemist kindlasti äh, rohkem. ja Nigeri minister oli, on siin täna kaks nädalat tagasi oli meil kodanikuvabaduste komisjoni kuulamine äh, rändeküsimuste äh, üle Nigeris ja üks kõnelejatest, äh, üks parlamendi liikmetest rääkis Nigeeria naistest, kes on Boko Harami vägivalla all kannatanud ja kes Nigerisse äh, Ähm, põgenenud, ta rääkis äh, dramaatilistest äh, olukordadest äh, ta, seoses nende naistega, kes on vägivalla eest põgenenud. ja Nigeri ees tõesti on palju väljakutseid, nagu te ütlesite, lisaks sellele saabuvad teile põgenikud Nigeeriast ja mujalt. Euroopa arengupäeval ka oleme rääkinud nendest küsimustest, me äh, mulle meeldiks, kui siin oleks veel rohkem kolleege, kes äh, kuulaksid teie äh, kogemusi ja mõistaksid nende probleemide ulatust ja ka seda suurepärast tööd, mida te koha peal teete oma organisatsioonides. kas on küsimusi, härra Ahtõi, kas teil on palun küsimus? ja aitäh, hea meelega see ja oli väga huvitav, mida ekspertidelt äh, kuulsin. ja tuleksin tagasi härra Massudu äh, kõne juurde. Te ütlesite, et äh, teie riigis on selline tõeline kriminaalne majandus, mis siis organ-, korraldab äh, äh, pagulaste liikumist ja et teil on tarvis riigi struktuure mm, tugevdada, et Ähm, võidelda niisuguse kriminaalse majandustegevuse vastu. mul on küsimus, et kuidas te hindate äh, Euroopa tegevust selles äh, vallas ja kas teil oleks ettepanekuid või soovitusi? Äh, hetkel, kui me oleme paika panemas järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, aitäh, Ines Ajala, palun Muchas gracias, presidenta. Sí, solamente quería eh, comentar eh, en relación con, eh, con algunas de las. jah, aitäh. suur tänu. Teie ettepanekute eest eelarve kontrolli komisjonis pahatihti olen meil ka, on meil ka juttu olnud sellest probleemist ja tahaksin ka Nigeri ministrilt äh, äh, küsida. Äh, nimelt on meil olnud mit-, mm, hulgaliselt allkirjastatud lepinguid, just mikrokrediidi lepinguid kohalikele kogukondadele. et siis abistada kõige haavatavamaid elanikkonnarühmi, aga tihtipeale neid lepinguid üldse ellu ei viidud. no vahel oli tegemist väikeste summadega, aga sugugi mitte alati, nii et väga sageli tuli ette, et et neid lepinguid ei eh, viidud ellu, nii et eh, arengupangaga eh, mm, on, oli sellest ka juttu, et äh, nende väikeste, ähm, väga, väga väikeste ähm, programmide puhul ei ole sellist järelevalvet nagu suurte, väga mahukate programmide äh, puhul et kas äh, oleks võimalik näiteks ka Nigeris jõuda olukorrani, kus ikkagi need allkirjastatud lepingud ka ellu viiakse? ja teine asi, me äh, näeme, äh, mina just Põhja-Aafrika riikidega seoses, aga mitte ainult, et kui me räägime ministritest, äh, peaministritest ja nii edasi, ja kui me nendega poliitilisel tasandil suhtleme, siis partneritena nad tihtipeale kaebavad selle üle, et Euroopa Liit ei tegele enam siis selliste suurte taristuprojektidega nagu koolid ja haiglad, vaid pigem just selliste mittemateriaalsete küsimustega nagu juhtimistavad ja nii edasi mis on ka väga hea ja kasulik, aga et mõlemat korraga enam ei tehta et suurtes infrastruktuuriprojektides ähm, on ka muid ähm, konkurente, näiteks äh, Mauritaanias äh, nägime äh, väga negatiivse keskkonnamõjuga projekte, nii et kui meid ei ole, siis tulevad teised meie asemele investeerima, nii et kas siin ei saaks ka Euroopa Komisjonile midagi selles osas soovitada? nii et mm, tihtipeale mm, meile heidetakse seda ette, öeldakse, et, mm, et neil on ka tarvis materiaalset toetust, mitte ainult immateriaalset. ja mitte siis valida neist kahest ainult ühte. ja see on just väga oluline eh, niisuguste riikide jaoks, eh, kes äh, ise oma otsuseid langetavad ja nad tahaksid, et meie oleksime neile enda jaoks partnerid, aga äh, siin on puudujääke. Uh, härra Foon, jah, äh, aitäh. lähtudes sellest, mida äh, Ines äh, mainis et jah, ei tohiks nii väga äh, riske ähm, peljata ja oleks tarvis rohkem ähm, paindlikkust, sellega ma olen äh, küll nõus, aga äh, meil on siin jah, kolleege, kes ei toeta seda nii väga, et ma olen kindel, et siin on ka küsimusi, mida esitada, näiteks kas viimasel ajal on ka asjad ähm, paranenud, et rahastus on kiiremini äh, saabunud uute projektide puhul. et kas te tunnete, et siin on äh, tõesti Euroopa Liidu vahendite äh, selge lisandväärtus? kolleegid jah, tahaksid ka kuulda nii-öelda finantsaruandluse kohta, et kas see Äh, on võimalik või ei ole, et räägitaksegi sellest, et seda on tarvis, seda tahetakse, aga see on väga äh, keeruline. ma arvan, et eelarve kontrolli komisjoni kolleege see huvitaks. jah, ma arvan, et siin Brüsselis on inimestel väga keeruline ette kujutada äh, tööd koha peal, mis tingimustes see toimub nii et teeme nõnda, et äh, esmalt äh, anname sõna äh, ministrile, sest temale tuli küsimus härra Ahtüilt selle kohta, kuidas siis hinnata Euroopa Liidu projektide edukust ja tulemusi. nii et ähm, palun, teil on sõna. Euh, aitäh kõigepealt ma rääkisin kuritegelikust majandusest, mis on asunud äh, legaalse majanduse asemele er, naaberriikides toimuva tõttu, rääkisin ka kliimapõhjustest, julgeoleku olukorrast, mis on halvenenud äh, Liibüas ja enne seda veel IMF-i programmid juba üheksakümnendatel aastatel kus riik ei investeerinud enam tervishoidu, avalike teenustesse, haridusse ja ka julgeolekusse. riik taganes ja kõigepealt just perifeersed alad sattusid äh, halba olukorda. ja see, need koha, need piirkonnad, kus näiteks enne kas-, kasvatati juurvilju näiteks, tegeleti aiandusega või turism, seal oli äh, ka tagatud julgeolekud, ilmselt pari Dakari ralli näiteks sõitis läbi Agadesi piirkonda, charterlennud äh, Pariis, Agades, Marseille, Agades toimus turismimajandus, mis, äh, mis, mis õitses, aga see kõik kadus. loodusel ei salli tühja kohta, sealt, kus lahkusid avalikud teenused, kus lõppesid riigi, riigi investeeringud kõigepealt siin selle asemele asus kaubandus, kõigepealt äh, sigaretikaubandus, siis narkokaubandus ja nüüd, kus äh, riik varises kokku Liibüas äh, mainimata põhjuseid, jällegi inimkaubandus ning sellega seoses on maja, elav majandus kadus, millest inimesed elasid ja nüüd on selle asemel asendunud teine, mida sellega saab teha? Äh, kõigepealt Euroopa Liit, mida Euroopa Liit on saanud teha julgeoleku vallas kõigepealt, meil on olnud kriisiprogrammid usaldusfondiga, kakssada viiskümmend kolm miljonit eurot. Äh, need on küll kohustused, äh, lepingutele on alla kirjutatud, ellu viidud on vähe, mõned algasid Äh, üks riigiamet, rahuamet on olnud edukas, aga ülejäänud, nad on, kõik need, need rahad on alles äh, väljamaksmise algstaadiumis või pole veel alanudki. ja ometi meil on vaja kohest kriisilahendust selleks, et inimesed võiksid hakata tegelema muude, muude aladega, et meil oleks jätkusuutlik lahendus. meil on, meil on võimetus kiiresti tegutseda sest see on kõik antud rakendusametite kätte, mis on väljaspool riiki, väljaspool ameteid, välja, väljaspool konsulteerimist. ja sellepärast ütlen ma, et tuleb riik rehabiliteerida. tuleb anda toetust läbi riigieelarve, ma tahaks, arvan, et seda tuleb eelistada ja tuleb mõelda pikaajalistele lahendustele ja tuleb mõelda investeeringutele avalikesse teenustesse, et inimesed tunneksid, et avalikud teenused on taastatud et on võimalik alustada pikaajalisi projekte, kus osalevad riik ja kohalikud omavalitsused kesksete osalistena, sest kui tegemist on välismaiste vabaühendustega, siis inimestel tundub, et, et tegemist on humanitaarabi ajutiste lahendustega. arengus peab olema peamiseks tegijaks hetkel, enne kui sekkub erasektor Äh, see peab olema tingimata riik. see oli minu sõnum. me peame riigi legi-, riigi legitiimsuse tagada, sest just riigi puudujääk on tekitanud tühiku ja sellega seoses on tekkinud äh, kuritegelik majandus. ja see on minu vastus, äh, kas ma... Teie vastuse osas, härra minister, kui me räägime kuritegelikust majandusest see majandus elatub rahasta, mingisugusest rahastamisest, aga kust see raha tuleb? kust tulevad tulud, kuidas äh, rändajad satuvad, saavad kokku kaubitsejatega, kes maksab? kellel on raha täna piirkonnas? narkokaubitsejatel on raha narkokaabitsejatel on raha ja nad kontrollivad seda territooriumi, mis tuleb Lõuna-Ameerikast tegelikult ja liigub läbi Saheli ja lõuab lõpuks. siin on, see, need on tegem-, siin on tegemist organiseeritud kuritegevusega. rände teema on siin kaasnev. inimkauba, inimsmugeldamine on kaasnev teema meie programm oli väga ambitsioonikas algselt, ligi miljard eurot. siis äh, kahandasime seda oluliselt, kolmsada neliteist miljonit, kaheksakümmend, äh, üheksakümmend miljonit on jäänud tegemata, kuid meie ees on võrgustikud kes, kõik need inimesed, kes elatuvad nendest erinevatest äridest. Need, kes inimesed hakkavad välja rändama, kas need, kas, kes mak-, kas nemad maksavad ise? jah, nad ise, jah, nende perekonnad, neil on palju raha, nad maksavad Agadesis, Liibüas. ja kust nad need vahendid saavad selleks, et maksta korjategijatele päritoluriikidest? meie oleme transiidiriik. päritoluriikides perekonnad panevad raha kokku selleks, et maksta kaubitsejatele, et siis tekivad, luuakse, tekivad võrgustikud, inimesed jõuavad Euroopasse, saavad siin tööle, maksavad hiljem tagasi. niimoodi tekib terve võrgustik. aga ka transiidi kaubitsejad võtavad ühe osa sellest, sellest rahast endale see kõik, aga kõik on tegelikult narkokaubanduse üks sellega kaasnev nähtus. aga kas väljarändajatel on ka raha kaasas? jaa, muidugi. kas on ka mingisugused paralleelsed pangastruktuurid? ei, neil on sularaha, ei, pangad selles ei osale. see kõik käib sularahas, ma arvan, et ka televiisoris on seda küllalt näidatud sularaha, sularaharinglus on jällegi suur probleem kuritegevuse kontekstis. pangad oleks väga tähtsad, Nigeerias on pankade osalus kuus protsenti, vastuseks äh, proua küsimusele mikrokrediidi kohta, kui mikrokrediit on olemas, siis on, peab olema mikrofinantseerimine, meie peamine probleem selleks, et võr-, võidelda äh, selleks, et äh, finantsvood jõuaksid tagasi Äh, finantssektorisse, pangandusse tuleb võidelda sularaharinglusega ja, ja suurendada pankade osakaalu, see vähendaks kuritegelikku majandust, aga see pole mitte sugugi lihtne, sest äh, ringleb sularaha. ja proua, ma saan väga hästi aru, Äh, Euroopa Investeerimispangale on koostöö äh, mikrofinantseeringute toetamiseks, kuid see ei ole siiamaani toiminud, sest see ei ole, seda ei ole korraldatud. ma olen arutanud Euroopa Investeerimispangaga, et nad võiksid osaleda meie strateegias, korraldasime ka Niamees konverentsi sellel teemal. et kõik need, kes tahaksid meie mikrofinantseerimise strateegiat toetada, saaksid seda teha. mitu põhjust, kõigepealt see aitab võidelda vaesusega, peamine vahe, no ja teiseks on see tugev vahend, kuidas võrrelda, võidelda kuritegeliku majandusega, rahapesuga, äh, võidelda pankades. nii palju oskaksin öelda, rääkisin küll pikalt. aga te just täpsustasidki täpselt, äh, vastasite täpselt neile, teile esitatud küsimustele, nii et see oli täpselt see, mida me teilt ootasime, kindlasti ei ole vaja vabandust paluda ja teised. vastaksin kõigepealt äh, küsimusele, kuidas äh, väljarändajad sularaha saavad? peame mõistma, Nigeri piiril on suur kriis, mille põhjustas Boko Haram. sisserändajad Nigerisse ei ole nigeerlased, nad ei ole ting-, äh, hausad ega moslemid. Nad tulevad Lõuna-Nigeeriast, kus raha on ja kus ränne on majanduslik võimalus, nagu te õigesti, õigesti ütlesite, rahastajateks on perekonnad, sest kui sugulane satub Itaaliasse või Prantsusmaale, saab töö Lääne-Euroopas ja saadab siis raha koju tagasi, seda peetakse majanduslikuks boonuseks, see ei ole seotud vaesusega tingimata. nii et kahte asja tuleb vaadata täiesti lahus Põhja- ja Lõuna-Nigeeriat ja veel paarile asjale vastaksin. paindlikkuse küsimus. me saame, me ei tohi kulutada näiteks infrastruktuurile, Nigeeria partnerid ütlevad mulle, me tahaksime, nagu te ka äh, ettepaneku tegite, me tahaksime perekonnakohut asutada ja me tahaksime rendisüsteemi kuulutada ku,, aga me ütlesime, aga ei ole võimalik katust peale panna, sest infrastruktuuri me ei toeta. aga kui me toetaksime seda, siis me saame ka tehnilist abi anda. nii et see on väga selline kohaliku tasandi paindlikkus, mis tegelikult võimaldab inimestel tehnilist abi ka anda mikrokrediidi küsimus. mis mind väga üllatab, on see, et äh, allkirjastatakse lepingud sageli valete inimestega. ei, läbirääkimised kulgevad nii, et äh, mikrokrediidi saajad on tegelikult osad tehingust. see, kui ta, ma ei taha vaielda vastu rahand-, rahandusministrile, aga võib rääkida äh, ministeeriumitega ja Nigeeria valitsusega näiteks, nad toetavad paljutki, aga mis jõuab siis äh, koda, kodanikeni, on täiesti erinev küsimus ühiskonnas, täiesti eri küsimus. ja viimane küsimus, kas oleks julgeolekut võimalik pak-, pakkuda läbi maja, finantspaindlikkuse ja kas kuidas vahendeid kohaselt kasutada. erimus rakendus ametitest on ametid, nii et tõesti struktuur on olemas. aga kui me võtame ette projektid Nigeerias, siis äh, see toi-, ei toimu mitte projektide põhiselt, siin toimub palju kontrolli, palju otsest tegevust, kas mõnikord eksime, tegelikult üheksakümmend protsenti juhtudest me toimime õigesti, kui me seda riski ei võta, siis istume lihtsalt rahakoti otsas ega saavuta üldse mitte midagi, seda arengut, mida me tahaksime näha. ja viimane küsimus riigi rollist. kontekst on oluline, mõnes kohas riik, Kirde-Nigeeria on hea näide. riiki ei austata kohalikes kogukondades, aga mõnedes teistes kohtades riigi roll on tähtis, teda tunnustatakse, ta on legitiimne, siis tuleb seda teha kuid ei tohi ka sellist hullusärki peale sundida, öelda, et tuleb minna sellesse või teise ministeeriumi, tuleb olla piisavalt paindlik ja arust- ja austada erinevaid kontakt, kontekste ja olukordi. Te tõite siin kohtute näite. ütlesite, et, et ei saa ehitada infrastruktuuri. vaatame komisjoni poole. vaatame, kes need kohalikud eeskirjad äh, paika paneb, et mida saab rahastada, mida ei saa tehnilise abi kontekstis, et me ei saa näiteks infrastruktuuri projekte teha, ehit-, maju ehitada, kes otsustab, kas äh, Brüssel, kohalik esindus, äh, delegatsioon koha peal, ka minister. hetkel alustame uusi Euroopa uue põlvkonna projekte, kui on tehnilisi probleeme, teemasid, mida lahendada kui, kui on lihtsalt lahendatavaid probleeme. eelarvelise toetuse osas on olnud raskusi mõningates riikides, skeptilisust, eelarve kontrolli kolleegid näiteks on kõhelnud eelarvelises toetuses. meil ei ole üht, ühtset lahendust kõigile. ma tean, et komisjon kindlasti võtab seda arvesse. ma ei tea, kas tänased külalised oskavad vastata, aga võib-olla teinekord saate seletada, mida on lubatud teha usaldusfondidel ja mida mitte? EDF-i rahastus, usaldusfondid, humanitaarabi, see kõik võiks olla kuidagi seotud, hetkel on nad täiesti eri tasanditel ja ilmselt mitte koordineeritud. kas te tahaksite veel midagi lisada, teised kõnelejad? meil on paar minutit aega. proua Bihari võib-olla um,. Like react... vastaksin lühidalt väga palju huvitavaid märkusi koha ja ka rahandusministrilt tuleks ka lisada, et on uuringuid, mis näitavad, et Euroopa Liidu usaldusfondidest ei piisa olemaks jätkusuutlikuks lahenduseks kohalikele. see, millest rääkis rahandusminister ning kaubitsejate tegevust ei rikuta sellega, lihtsalt see tegevus muutub kallimaks, me usaldusfondidega ei muuda nende ärimudelit nii et reaalne arenguabi peab tõesti minema äh, arengu küsimustele, vaesuse väljajuurimisele ja nii edasi ja rände puhul peame mõistma, et see on inimloomuses, tuleb tagada viisaprogramme kõikidele oskustasanditele, kaasa, meil on vaja kaasa arvatud Euroopa Liidus tööjõudu, on vaja humanitaarviisasid varjupaigataotlejatele nad ei pea maksma kaubitsejatele või äh, orjapidajatele Süü-, Liibüas, nad peaksid saama humanitaarviisat tulemaks Euroopa Liitu. selle, sellest on rääkinud ka libekomisjon, liikmesriigid peavad vastama ka rändajate ootustele ja nende ootustele, kes vajavad rahvusvahelist kaitse, ümberasustamine ja alternatiivid on vajalikud nii pagulastele kui rändajatele ja suur tänu võimaluse eest esineda täna siin. Gonna... suur tänu ja nüüd annan äh, sõna härra Voonile lõpetuseks. ja kõigepealt äh, nelja komisjoni sekretäriaatidele suured äh, tänud selle ürituse korraldamise eest ja ministrile suur tänu teie huvitava panuse eest ja kõigile ekspertsidele ja ma arvan, et on tõesti väga hea meie, meile just ähm, kui kohapeal tegutsevad eksperdid tulevad oma kogemusi meiega jagama. järgmistel äh, kuudel me äh, jätkame äh, finantsraamistiku aruteludega ja äh, ka meie äh, komisjon osaleb nendes aktiivselt ja see kõik äh, seostub ka tulevaste programmidega, nii et mida rohkem me parlamendiliikmetena infot saame, saame ähm, mm, seda paremini saame kujundada siis tuleviku eelarvet nii et suur tänu selle eest, et äh, siia tulite, me kindlasti võtame arvesse kõike, mida te rääkisite lähikuude arutelus. jah, aitäh, sellega on meie kohtumine lõppenud, suur tänu kõigile!